vastu võtnud äh, koos äh, nõukogu presidendiga teisipäeval äh, kuus õigusakti vastavalt artikli seitsekümmend kaheksa ning nende õigusaktide ähm, nimed pannakse ka protokolli härra Weber. lugupeetud härra president, lugupeetud kolleegid, sooviksin Rahvapartei nimel paluda et järgnevatel tundidel ja, ja mm, päevadel me tegeleksime olukorraga Rumeenias. nimelt seal on prokuratuur alustanud ähm, uuringuid, uurimist Mm, valitsuse ähm, juhib äh, Ponta vastu. tal on esitatud seitse süüdistust ning äh, ka ja sotsialistide ähm, partei valitsuses, äh, parlamendis praegu blokeerib seda uurimist, kuigi mm, Euroopa Komisjoni asepresident härra Timmermans on öelnud, et ta usub vägagi ähm, selle uurimise sõltumatusse ja ka meie usume ja et Rumeenia on demokraatlik riik. ja lisaks sellele, härra president, lugupeetud daamid ja kolleegid, Rumeenia justiitsminister on äh, viimastel päevadel öelnud, et kõik need, kes lähevad tänavatele, soovivad meelde avaldada neid ähvardatakse samuti karistusega, karistustega vahistamistega ja see ei ole vastuvõetav Rahvaparteile, sellepärast et, et inimesi seal hirmutatakse ja ka nende meeleavaldamise õigust ähm, piiratakse ja seetõttu ma leian, et Euroopa Parlamendis me peaksime arutama neid küsi-, küsimusi, ma arvan, et libekomisjon peaks tegelema nende küsimustega ja siis ka Euroopa Parlament peaks tulema välja resolutsiooniga, kus seda teemat käsitletakse ja Rahvaparteina meie oleme vägagi mures. härra Pitella, palun. aitäh, aitäh, härra president. mina olen äh, hoopis teisi uudiseid äh, saanud äh, kui ähm, härra Weber, vähemalt mis puudutab tema sõnavõtu viimast osa, aga meie, sotsialistid, oleme täiesti nõus sellega, et seda küsimust tuleb käsitleda libekomisjonis ja parlamendi ähm, tavamenetlused näevad ka seda ette, nii et me peame tõesti sellega tegelema. aga ma arvan, et me peaksime ikkagi siiski piirduma faktidega, me ei soovi, et siin hakatakse tõsiasju moonutama ja me ei soovi ka, et põhimõtet äh, rikutakse, mis meile kui demokraatidele on äärmiselt oluline, nimelt süütuse presumptsioon, aitäh lugupeetud daamid ja härrad, mul on nüüd väga palju sõnavõtusoovijaid siin, aga me ei aruta ähm, praegu seda äh, libekomisjoni päevakorda, vaid siiski täiskogu päevakorda ja seetõttu Rahvapartei ja ähm, Sotsiaalsete Demokraatide ähm, äh, sõnavõttudest jäi mulle mulje, et äh, suurem osa kojast leiab, et libekomisjon leiab, et me peaksime tegelema selle küsimusega ja ma arvan, et kolleeg Moraes ka tagab selle küsimuse arutelu ja paneb selle peatselt siis ka komisjoni päevakorra proua Har-. et isegi kui ma kuulsin, et mõlema kolleegi sõnavõtus konsensus on saavutatud, siis ma leian, et ka ähm, kom-, esimeste konverentsil tuleb seda kindlasti arutada, sellepärast et selliseid küsimusi tavaliselt ikkagi arutatakse kõigepealt esimeste konverentsil aitäh, proua Härmas, jah, tõepoolest me võime seda teha, aga ma sain sellest äh, taotlusest aru selliselt, et, et äh, minul paluti et äh, libe komisjonile esitada selline taotlus, et nad pannaksid selle punkti päevakorda. kõigel juhul neljapäeval me kindlasti tagame ka selle, et esimeste konverentsil seda küsimust arutatakse, ei ole probleemi. ahah, okei okay., good. hästi. nii et e, enne, kui keegi veel ennast solvatuna tunneb, siis neljapäeval ma panen selle esimeste konverentsi päevakorda ja teavitame sellest ka libekomisjoni, nii et äh, topelt peab paremini. ja rohkem äh, sõnavõtusoovijaid äh, sellel teemal ma ei saa vastu võtta, aga härra Jüri, kas te soovite mingil teisel teemal rääkida? miesiąc temu miało miejsce w Irlandii mina soovisin rääkida natukene erinevast, kuigi sarnasest asjast. Iirimaal toimus nimelt referendum ja, ja tulemuseks on see, et põhiõiguses ähm, tuleb ähm, perekonna määratlust äh, muudetakse. ja äh, härra president, me oleme ka kirjalikult äh, seda käsitlenud, on ka erinevad rahastusküsimused seotud Äh, sellega ja teiste oluliste poliitiliste küsimustega. härra president katkestab, härra Jurek, härra Jurek, äh, me praegu käsitleme täiskogu päevakorda. me äh, kui teil on täiskogu päevakorra kohta mingisuguseid taotlusi, siis palun öelge, me ei hakka siin praegu üldist arutelu pidama. naruszone zostały fundamentalne zasady demokratyczne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 arutada seda küsimust, kus põhiseadus peab garanteerima kõigile võrdsed õigused, tänan no.. niisiis, täna ei ole päevakorra äh, kohta mingeid muudatusi, aga äh, teisipäeval on palutud, et Kohveraad raporti arutelu lükatakse edasi, tegemist on äh, siis äh, aktsionäride kaasamisega ettevõtte juhtimisse ja tahetakse lükata seda edasi siis äh, juulisse ja asendada see Landsbergis äh, raportiga. ja härra Guerrero Salom võtab selle ettepaneku osas nüüd sõna. aitäh, president tegemist on tõesti Koferaati raportiga, tegemist on väga olulise raportiga Äh, mis sisaldab mitmeid tähtsaid punkte, mille osas ei ole jõutud üksmeelele. ma arvan, et sellele üksmeelele oleks võimalik jõuda, kui meil oleks pisut rohkem aega. härra Kohverati on valmis äh, pidama läbirääkimisi erinevate fraktsioonidega ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ma paluksin, et me võimaldame selle, talle selle täiendava aja ja lükkame selle arutelu edasi kuni juulikuise osa istungil kes tahab äh, seda ettepaneku toetuseks sõna võtta, palun? Äh, lugupeetud äh, president, kuue fraktsioon leiab samuti, et oleks mõistlik see asi juulikuuni edasi lükata, nii et, et me saaksime pühendada natukene rohkem aega sellele teemale see teema on väga oluline ja me võiksime natuke, kes soovib ettepaneku vastu sõna võtta? keegi ei soovi sõna võtta. Eh, siis eh, hääletame selle ettepaneku üle, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud niisiis konveraati eh, raport lükatakse edasi hilisemale täiskogule ja siis arutame teisipäeva hommikul Landsbergise raportit. kolmapäev. EFTD fraktsioon on teinud ettepaneku, et äh, arutada edasi härra Lange raportit TTIP-i kohta ka pärastlõunasel istungil ja härra Aanot saab nüüd sõna jah, äh, härra president, põhjus on väga lihtne Äh, siin äh, parlamendis, äh, minu valimisringkonnas on tuhanded inimesed minuga ühendust võtnud selle raporti nimel. me oleme näinud, et avalikkusele läheb see teema korda ja selle raportiga on seotud väga palju keerulisi teemasid, mida tuleb kaaluda ja arutada ja mina ei saa usu, et me suudaksime seda Atlandi-ülest partnerluse investeeringute lepingut ilma põhjaliku aruteluta korralikult käsitleda niisiis siin parlamendis meil on väga palju erinevaid seisukohti selles küsimustes ja näitame avalikkusele, et ka meie hoolime asjast ja anname endale võimaluse seda arutelu natuke põhjalikumalt pidada. kes soovib selle ettepaneku poolt sõna võtta, palun? kes tahab toetada härra Arnoti ettepanekut, keegi ei soovi, kes soovib vastu sellele ettepanekule rääkida? Äh, vastu, härra Guerrero. ma ei räägi otseselt selle ettepaneku vastu, härra president. ma tahaksin tahaksin, et äh, ei äh, jäetaks ära hääletust neljapäeval, niisiis kui arutelu jätkub, kui meil toimub väga pikk arutelu, siis äh, hoolitseme, et äh, äh, hääletus siiski toimuks, nii et ärgem alustagem kell üheksa, alustagem kell kaheksa hommikul hatte, wie habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann der, ja, Herr Kollege, lugupeetud kolleeg, väga tore, et te niimoodi spontaanselt reageerite. härra Annat, meie oleksime valmis alustama aruteluga kell kaheksa hommikul, ütleb härra Aarot. okei okay hästi, ähm, nüüd on meil siis mingi üksmeel vaja leida, te tahate kell kaheksa alustada kell ühe, kella üheksa asemel, kas keegi on kella kaheksa vastu? aga siis peab keegi ka vastusõna võtma. hästi. küsin siis, kes on ettepaneku poolt? kõigepealt, et äh, härra Guerrero ettepanek, et me alustame varem, kes on selle poolt? kes on vastu? seega on see ettepanek vastu võetud, niisiis alustame juba kell kaheksa kolmapäeval. niisiis, daamid ja härrad, eh, siis meil on veel roheliste fraktsiooni ettepanek, see puudutab suulist küsimust nõukogule spordi ja inimõiguste kohta seoses Bakuus toimuvate Euroopa mängudega ja roheliste ettepanek on, et selle arutelu lõpuks võetakse vastu ka resolutsioon. anname sõna proua Lunatšekile, palun. aitäh, president. kolleegid, kaheksa päeva pärast algavad Bakuus Euroopa mängud möödunud suvest saadik on Aserbaidžaanis peaaegu kõik inimõiguste kaitsjad vangi pandud ning meil on kolmapäeva pärastlõunal suuline küsimus, aga me ei ole jõudnud kokkuleppele, kas koostada ka resolutsioon. kõik suured inimõigustega tegelevad institutsioonid, Euroopa Nõukogu, Michel ÜRO eriesindaja inimõiguste kaitsjate osas, OSCE esindajad kõik on sõna võtnud kirjalikult äh, selle vastu ja öeldud, et ka spordis ei saa inimõigusi ignoreerida. ma arvan, et meie parlamendi täiskogu ei tohiks ja ei peaks äh, samuti äh, vastutusest kõrvale hiilima, me peaksime samuti kirjalikult läbi resolutsiooni oma seisukohti väljendama, meil on vaja selget sõnumit hoolitsemaks selle eest, et inimesed nagu Leila Junos, kes oli Saharovi auhinna üks kandidaatidest, vabastataks ja et need mängud ei varjutaks kohutavat inimõiguste olukorda Aserbaidžaanis. niisiis ma palun, et te toetaksite seda resolutsiooni. kes tahab proua Lunatšeki ettepanekut toetada, proua Veržea, palun jah, president, suur aitäh, me juba mõned päev, mõned päevad on jäänud äh, Baku mängude al-, alguseni ning äh, riigi president tahab teha sellest, nendest mängudest visiitkaardi, et riigi mainet taastada. ärgem unustagem, tegemist on autoritaarse režiimiga äh, ja sellepärast, et klantspilt Aserbaidžanis hea jääks, pannakse kõik inimõiguste kaitsjad vangi. milline ei oleks ka meie seisukoht spordi ja inimõiguste osas ning Äh, spordiürituste korraldamise osas selliste režiimide poolt. Äh, väga oluline on, et me mõistaksime hukka seda, mis toimub Aserbaidžaanis ja nagu ütles proua Lunatšek, ma arvan, et meie sõnum on jõulisem, kui me väljendame seda kirjalikult, sest muidu oleks meil arutelu lihtsalt niisama niisiis äh, meie fraktsioon ja õiguskomi-, turvakomisjonis me ka toetasime seda, et tuleks teha resolutsioon kas keegi soovib ettepaneku vastu sõna võtta? härra Marias, palun. lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin rõhutada, et seda teemat äh, kaaluti vastavas komisjonis ja seal pöörat-, äh, lükati see ettepanek tagasi. ning äh, enamik selles komisjonis leidis, et resolutsiooni pole vaja ning teiseks Äh, kaks nädalat tagasi meil oli võimalus, ähm, kui me nendest teemadest kõnelesime, tegeleda Aserbaidžaani teemaga. Äh, meil oli siis võimalus äh, selle teemaga tegeleda, aga me ei teinud seda. ja veel üks oluline punkt. kolme nädala pärast toimub nõukogus arut-, Euroopa Nõukogus sellel teemal arutelu ja jällegi on komisjon seal teemaga tegelenud, nii et, et kui me ka siin resolutsiooni koostame, siis tekitab lihtsalt liigselt segadust ja ajab asjad uduseks. institutsioon, mis selle teemaga peaks tegelema, on Euroopa Nõukogu. me ei tohiks seda ära unustada ja loomulikult inimesed äh, äh, jah, äh, võivad seda arutelu pidada, aga kui me tahame veel resolutsiooni ka koostada, siis meil ei ole aega, meil ei ole aega töötada välja korralikku seisukohta selleks aruteluks. aitäh, kes, paneme hääletusele proua Lunatšeki ettepaneku, kes toetab resolutsiooni, palun andke märku. kes on vastu? kes on erapooletud? see on tagasi lükatud palun kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? küsin veel kord, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. see ettepanek on tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, sada kolmkümmend kuus vastu Tja. Das kann ich. Tja. Ja. Vielen Dank. aitäh. sellega on äh, päevakord kinnitatud selleks nädalaks jah, meil on selle probleemiga tegemist olnud juba äh, aastaid ja ma ei hakka sellega praegu kahjuks rohkem tegelema, nii. Äh, proua Lunatsek, te soovisite veel päevakorra osas sõna võtta, palun ma tahaksin veel kord küsida, äh, ma kuulsin, et kellelgi liberaalides hääletusaparaat ei toiminud, kui asi nii on, ma ei tea, kuidas see inimene oleks hääletanud, aga ma arvan, et see tuleks siiski teadmiseks võtta. sõltumata sellest, kas see inimene oli poolt või vastu, ma ise loodan, et ta oleks poolt olnud jah, äh, nagu alati arvestame sellega, et te teate seda, et nimeliste hääletuste puhul äh, me kontrollime asja elektrooniliselt üle ja siis alati juhtub sama asi, et äh, kolleegid panevad kaardi tagurpidi sisse ja siis masin ei tööta ja jah me, me oleme juba hääletanud selle küsimuse üle see, mis ühtedele tundub demokraatlik, tundub teistele liigse veenitamisena ja need, et ma ei saa kõike, kõike muuta ja kõigile meele järele olla, niisiis aitäh ja päevakord on sellega nüüd siis kinnitatud ja nüüd eh, jõuame siis eh, härra Sikerski raporti juurde, mis Äh, puudutab otsetoetuste koha, otsetoetuste kohandamise määra kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja annan sõna raportöörile härra Sikerskile. lugupeetud president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad